No. Talk to Jared. Good afternoon, colleagues. tere päevast, kolleegid ja tere tulemast meie viimasele töönädalale enne suvepuhkuse alg algust. nii et täna on meil tarvis hääletada kolme väga olulise dokumendi üle ja homme tuleb veel viis olulist dokumenti. nii et siis oleks meil septembris Strasbourgis ka täiskogul midagi teha. alustaksin kohe kõigepealt esimese dokumendiga, see on liikumiseelse abi instrument ja raportöör on olnud härra Kristjan Vigenin ning kuna meil on terve hulk asju täna ära teha, siis hakkame kohe hääletusega peale. alustame Äh, artikkel üks muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada neliteist, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu erapooletuid samuti vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd tuleb äh, äh, budget kuusteist, nagu raportöör palus, poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd me läheme kohe saja üheksateistkümnenda muudatuse, oi vabandust, ütleb äh, koosoleku juhataja sada kakskümmend üks, poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. regi kuus poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd me läheme kohe kompromiss kuue juurde, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja jõuame muudatusettepaneku sada kakskümmend kaheksa juurde härra Vigeninilt poolt vastu sada kakskümmend kaheksa, muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks ja regi kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks ja employment kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud eelarve budget, budget kuusteist osade kaupa ja ainult teine osa poolt vastu, erapooletuid. see on vastu võetud. soovite kontrollida? budget kuusteist, teine osa, palun elektrooniline kontroll. It doesn't matter. So close the vote. <laughs> nii, äh, hääletus on nüüd lõppenud. see on täiesti selgelt tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud sada kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. Budget kuusteist ja ainult selle kolmas osa poolt vastu oi, mulle just öeldi, et budget kuusteist langeb ära, kuna me võtsime vastu muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, sellisel juhul me seda hääletama ei pea ja läheme muudatusettepaneku number kolmkümmend juurde, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd Inta kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Inta üheksa, poolt, vastu erapooletuid, see on ka tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. ma arvan, et seda me peame elektrooniliselt kontrollima. palun elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kolmkümmend üks. niisiis, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, ent Inta kümme poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, minu arust on see tagasi lükatud. nüüd employment üheksateist poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. Employment kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud kaks identset, sada kolmkümmend kaheksa ja sada kolmkümmend ühe, vabandust, sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, need on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd kohe muudatusettepanek sada nelikümmend, regi üksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Employment kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. regi kümme poolt, vastu, erapooletuid, see on ka tagasi lükatud. kaks identset, sada nelikümmend üks ja sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid mulle tundub, et seda tuleb ka kontrollida, palun elektrooniline hääletus sada kakskümmend, nelikümmend kaks osas. palun lõpetame nüüd hääletuse. see on vastu võetud. kaks. kaks identset jällegi poolt vastu, erapooletuid, need on tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletuid Äh, budget kuusteist, ainult neljas osa, kes on poolt, vastu. ja palun, kes on poolt, vastu? mulle tundub, et seda tuleb samuti kontrollida. Äh, budget kuusteist, elektrooniline kontroll, palun. Please close the vote hääletus läbi. see on vastu võetud kahekümne ühe häälega, üks kolleeg ei ole osalenud hääletamises. niisiis on see vastu võetud. Employment kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, Inta kaksteist, oi vabandust, ütleb kõneleja, sada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus, employment kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud sada nelikümmend seitse, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. hästi, kontrollime elektrooniliselt. One more colleague. veel üks kolleeg, võib-olla teda ei ole kohal. hüva, sulgeme siis pealegi hääletuse. nii, ja see on vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada nelikümmend vii-, eh, vabandust, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Employment kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid ei ole mulle jällegi selge. nii et eh, vaatame nüüd selle elektrooniliselt üle. palun lõpetame nüüd hääletamise. see on vastu võetud, aga kolleegid, kas te oleksite nii kenad, et te kasutaksite ka käsi hääletamiseks? Inta kolmteist järgmiseks, poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime see on siis Inta kolmteist, üks, kolm. lõpetame palun hääletamise. see on vastu võetud ühe häälelise enamusega. ja seega siis nüüd budget seitseteist, ainult kolmas osa poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Employment kakskümmend kaheksa, ei, ei, see langeb ära, oleme juba muudatusettepanek kolmkümmend üheksa juures poolt vastu. kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud muudatusettepanek sada viiskümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend üks on tagasi võetud, sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd läheme budget kaheksateist juurde, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend kaks, poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. regi kolmteist poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti tagasi lükatud. Inta neliteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut sada viiskümmend viis. lõpetame nüüd palun hääletuse. see on tõepoolest vastu võetud sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd me läheme saja viiekümne kaheksanda muudatusettepaneku juurde, sada viiskümmend kaheksa, budget üheksateist poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Budget, eh, vabandust, regi neliteist poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt vastu erapooletuid. ma arvan, et siin on tarvis kontrolli. palun sada viiskümmend üheksa. elektrooniline kontroll. palun lõpetame nüüd hääletamise. see on tagasi lükatud. seekord läks nii. Regi viisteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, identsed muudatusettepanekud sada kuuskümmend üks, sada kuuskümmend kaks, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, employment kakskümmend üheksa, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, employment kolmkümmend, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, budget kakskümmend, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kontrollime siis budget kakskümmend, kahtekümmet. veel üks kolleeg, palun. hästi, lõpetame hääletamise. see on tagasi lükatud, tõepoolest. muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, budget kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, seda on tarvis ka kontrollida elektrooniliselt, see oli siis budget kakskümmend üks palun lõpetame nüüd hääletuse. ja see on tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Budget kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Employment kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu erapooletuid, see on vastu võetud. budget kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromi-, kompromissmuudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd me läheme kohe edasi muudatusettepaneku juurde, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud sada seitsekümmend neli nüüd. ja employment kolmkümmend kaks identset poolt vastu. erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. eelarve kakskümmend viis, meil on siin ainult esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Inta viisteist poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja jõuame nüüd budget kakskümmend viis. ei. ei, mõlemad need langevad ära. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa nüüd, kes on poolt? vastu. keegi ei ole vastu, muudatus, erapooletuid ka pole, see on vastu võetud, regi seitseteist poolt, vastu. erapooletuid, see on vastu võetud ja jõuame sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa ja employment kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud sada kaheksakümmend, vastu võetud, employment kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletuid, äh, seda on tarvis kontrollida. sellepärast, et äh, Rahvapartei tegelikult ei hääleta. see oli employment kolmkümmend kuus. palun lõpetagem nüüd hääletus. see on vastu võetud budget kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, regi kaheksateist poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, üheksateist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, budget kakskümmend seitse, ei, budget kakskümmend üks langeb ära, regi kakskümmend poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, Inka, Inta kuusteist poolt vastu, erapooletuid, see on ka tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, siis me jõuame kuuekümne kolmanda juurde, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, employment kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kuuskümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. suuline muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, kes vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, samasugune sada kaheksakümmend viis ja Regi kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, budget, kas te soovite kontrollida? hästi, kontrollime sada kaheksakümmend viite hästi, lõpetame nüüd hääletuse. see on vastu võetud kakskümmend seitse üheksateistkümnele. Budget kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Regi kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Regi kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. seitsekümmend, seitsekümmend üks, seda me peame ka hääletama poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kaks, seda peame ka hääletama, poolt, vastu, erapooletuid. see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kolm, poolt, vastu, erapooletuid. see on vastu võetud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud employment kolmkümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd budget kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid see on vastu võetud. ja nüüd jõuame kohe muudatusettepanek seitsekümmend seitse juurde poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis, kuna seitsekümmend seitse lükati tagasi, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, budget kolmkümmend üks, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, employment kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. regi kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud sada üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, budget kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kakssada üks, poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksakümmend, poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada kaks, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kakssada kaks, palun, palun, kaks, kakssada kaks, räägime, hääletame uuesti. kes olid vastu? kas me võiksime seda ikkagi kontrollida? kakssada kaks, mul ei saanud see päris selgeks. hästi. nii, ma arvan, et see on ikka selgelt tagasi lükatud, aga teeme siin vahepeal seda elektroonilist hääletamist ikka ka harjutamise mõttes. selgelt tagasi lükatud. proua Kornelissen, ma tõesti proovisin. suuline muudatusettepanek number kaks. poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. Budget kolm poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, budget neli poolt budget kolm, tahate elektrooniliselt hääletada seda? hästi, hääletus on selle jaoks avatud. palun lõpetage nüüd hääletamine. jah, tõepoolest tagasi lükatud, kakskümmend viis, üheksateist, budget neli, poolt vastu, erapooletuid, see on samuti tagasi lükatud, budget viis poolt, vastu, erapooletuid. see on tagasi lükatud. nüüd raportööri muudatusettepanek number üks poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt vastu erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, budget kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, employment üks poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, see ei ole selge, kaheksakümmend kaks, palun hääletame elektrooniliselt palun lõpetage hääletamine. see on tagasi lükatud ühe häälega. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, elab, erapooletuid, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt. kas te tahate kaheksakümne kolmandat elektrooniliselt kontrollida, teeme nii, kui soovite. veel kolm kolleegi peavad hääletama. võib-olla neid ei ole kohal. hästi, lõpetame siis hääletuse. see on tagasi lükatud, see on siis kakskümmend kaks kahekümnele ja kaks kolleegi ei hääletanud. nüüd kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja suuline muudatusettepanek kolm raportöörilt, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. regi üks, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek number kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid. seda tuleb kontrollida elektrooniliselt. palun, kaheksakümmend üheksa elektrooniliselt. palun lõpetame hääletamise see on vastu võetud. Inter neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Employment neli poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Mu-, suuline muudatusettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Budget kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Employment viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. Employment kuus, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud Employment seitse poolt vastu erapooletuid, tagasi lükatud, muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd tuleb kohe budget üksteist poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. Employment kaheksa poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. Budget kaksteist poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud, muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, üks moment. vabandust, Regi neli jäi vahele, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek sada, äh, vabandust, neliteist poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud eelarve kolmteist tagasi lükatud, employment üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, regi viis, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kuusteist, poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja nüüd jõuame kohe employment kümneni, poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud, kuusteist, vabandust, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd identsed sada üksteist ja sada kaksteist, poolt vastu, erapooletuid, need on vastu võetud budget ühte me praegu ei hääleta. ja nüüd tuleb, ei ole vaja elektroonilist hääletamist siiski. ja nüüd kogu dokumendi raporti osas hääletamine. ja pärast seda jätkame järgmisega tundub, et siiski praegu ei jätka kogu ah,, härra Vigenin soovib sõna hoopiski. palun, sõna on härra Vigenin. soovin tänada variraportööre nende panuse eest ja selle töö eest, samuti soovin tänada raportööre teistest komisjonidest ja samuti kõiki kolleege tänan, kes hääletasid selle raporti muudatusettepanekute üle praeguses staadiumis ning pärast, hiljem toimuvad meil sel teemal veel läbirääkimised, aitäh! lugupeetud kolleegid, Vigenini raporti osas on veel üks hääletus. nimelt äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamise kohta vastu võetud muudatusettepanekute alusel. niisiis, et me saaksime anda läbirääkimismandaadi, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletud, see on vastu võetud lugupeetud kolleegid. ja nüüd me jõuame naabrusinstrumendi raporti juurde, härra Kuukan. kas te soovite veel midagi öelda, enne kui me alustame hääletamist? aitäh, esimees. ma ei taha mingeid lõplikke märkusi siinkohal teha kuid selleks, et hääletamine läheks libedalt, tahaksin ma teid teavitada, eh, head kolleegid, suulistest muudatusettepanekutest, mida ma esitan, tuginedes kokkuleppele raportööri ja variraportööride vahel, mis kohtumisel, mis toimus pärastlõunal. neli suulist muudatusettepanekut, üks puudutab kompromissettepanekut üks, lisada üks sõna lõikesse üks lisada sinna enne siis stabiilsust sõna peace, rahu. muudatusettepanek null, mis puudutab muudatusettepanekut kakssada kolmteist, selles suhtes äh, leppisime kokku, et äh, siia peaks lisama äh, ja loen teile ette. To each country partner country under point A of Article 6.1 of this regulation shall be incentive-based and differentiated in form and amounts according to the commitment to democratic reforms and the rest stays as it is. ja ülejäänud jääb siis nii, nagu on. muudatusettepanek üks, mis puudutab muudatusettepanek kaks, üks üheksa, artikkel neli kustutada esimene sõna lõikes enhanced. ülejäänud jääb kõik äh, nii nagu enne. mis puudutab härra Vigenini muudatuste ettepanekut kaheksakümmend viis, uus põhjenduspunkt viis A, loen ette. see on uuesti sõnastatud. In order to facilitate the, facilitate the implementation of the more for more principle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 Herr Sala. Denk. härra Saja, see muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, mul on selle suhtes suuline muudatusettepanek ning siin on Türgi, Venemaa ja nii edasi. ja ma tahaks siin ära tuua Türgi kui kandidaatriik, suur tänu. Already kas muudatuse, suulisi muudatusettepanekuid on võimalik teha hääletamise ajal? kas tohib? kuidas lugu on? I think it's uh, if you do it all the time, uh, the whole report will be only uh, of oral amendments consist. ma arvan, et me teeme seda kogu aeg. alustame nüüd hääletamisega. kompromiss üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse langeb ära, sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. Inta kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, langeb ära. sada nelikümmend viis, sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend seitse, väga tore, et kõik mõtlevad ühtemoodi ning juhuslikult kasutavad ka sama sõnastust. see on tõesti pühast vaimust vist tulnud, kes on poolt? vastu? erapooletud? võtame uuesti, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üheksa, poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. budžet üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, langeb ära sada viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Budget üksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. INTA üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV6 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Lähme nüüd äh, edasi sada kuuskümmend kuus. kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empl neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu kontrollime seda elektrooniliselt. It's closed. hääletamine on lõppenud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kolm, poolt, vastu, see ei ole selge, kontrollime mulle tundub, et äh, vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kuus, kahekümne vastu, vastu võetud. ITRE üheksateist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. ITRE kakskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss äh, viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli, budžet viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kuld kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Inta kuusteist, poolt, vastu, erapooletu. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud emp seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuld kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Inta seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see langeb ära, nüüd siis üks üheksa seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, üheksa, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Budget kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. budžett üheksateist, poolt, vastu, erapooletud seda peab kontrollima. Budget üheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kaheksateist vastu. FAM kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neli, poolt, vastu, erapooletu. ma ei tea, kas nüüd need, kes käed tõstsid, mõtlesid ei või jah, kontrollime seda elektrooniliselt. kakssada neli kakskümmend seitse ja kaheksateist vastu võetud. budget kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. EMP kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, va-, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletamine on lõppenud ma tõesti tahaks, et hääletamise ajal äh, inimesed ka kätt tõstaks. E-, see ettepanek on nüüd vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksa, kakssada kümme, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kakssada kolmteist raportöörilt muu suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada üheksateist suuline muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud FAM kaheksateist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm pluss muudatus, suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, FAM üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. see ei ole täitsa selge kontrollime seda elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see langeb ära tagasi lükatud. raportööri ettepanek nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend, poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks, kakssada kolmkümmend kaks, kakssada kolmkümmend kolm, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kald kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime TV15. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. budget kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. INTA kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Regi kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. see ei ole selge tulemus, palun kontrollime seda elektrooniliselt. klar. Schließen. Deutlich angenommen. Also hääletamine on lõppenud tundub, et kõik ei viitsinud enne kätt tõsta. me võiksime kiiremini edasi liikuda, kui kõik korralikult kätt tõstaksid. võib-olla on asi selles, et me ei ole veel kohvi saanud. võib-olla oleks võimalik äh, seda korraldada. nelikümmend kaheksa, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vastu võetud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järjekordne töörühma tulemus kakssada nelikümmend üks, kakssada nelikümmend kaks, kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, vabandust, budget kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, ITRE kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend neli langeb ära, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, erapooletuid äh, vastu võetud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ITRE kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ITRE kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud budget kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud budget kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, FEM kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FAM kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Inta kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud budget kolmkümmend kuus, see langeb ära, äh, FAM kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa, kakssada viiskümmend, kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, regi kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada viiskümmend viis langeb ära, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vas-, langeb ära. Regi kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaheksa langeb ära, kakssada viiskümmend üheksa poolt vastu, eri, erapooletud vastu võetud. Reegi kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend neli langeb ära, ligi kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ligi kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada see langeb ära, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. budžet äh, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Empl kakskümmend seitse poolt, vastu. vabandust, kes on nüüd siis poolt? poolt, vastu. kontrollime. Empl kakskümmend kaks. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 21 zu 27 hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. RAM kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, Inta kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Regi kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm ja kuld kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, budget kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus poolt vastu erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend üheksa ja TV seitseteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, budget kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. TV1 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kas seda oleks vaja kontrollida? kontrollime. Stimmen nur die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 seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli, äh, spetsiifiline ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime seda, palun, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kald kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Regi üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, M kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FAM kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, INTA kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, me peame seda kontrollima, kaheksakümmend kolm elektrooniline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend üks, kakskümmend kuus tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend viis suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi, erapooletud, tagasi lükatud, Inta neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt e, vastu, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ITRE üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, see on tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, see ei ole selge, noh, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kolm poolt, see on ka tagasi lükatud, TV kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Kuld kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa, ei ole vaja hääletada kuld neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, va-, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuld seitse langeb ära. ITRE seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt härra Saala. kas on mingisugune probleem? see oli suuline muudatusettepanek, ma tegin selle juba alguses, kas ma peaksin seda kordama? Te teate, mis see muudatusettepanek on? ma tegin selle ettepaneku hääletamise alguses, suur tänu Gonzato teab, mis see on, kas te võiksite mulle seda palun korrata, härra Saala? see on äh, muudatusettepanek sada kakskümmend kolm ning sulgudes on äh, Türgi, Venemaa ja nii edasi ja mina tahaksin, et siin oleks ära toodud Türgi kui kandidaatriik. see oli minu ettepaneku sisu, suur tänu. Wer ist dafür mit dieser Änderung? poolt vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. kas me võiksime seda kontrollida, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kakskümmend kolm, kakskümmend viis, see on siis tagasi lükatud sada kakskümmend neli, ITRE üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, INTA viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, INTA kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud budget seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole kindel. sada kolmkümmend üks, palun kontrollime poolt, vastu. kontrollime palun elektrooniliselt sada kolmkümmend üks gegen seinen eigenen Hinweis. hääletamine on lõppenud. isegi härra Sarjas Voski ei saanud peatada oma muudatusettepaneku läbiminemist. vastu võetud kuld kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu. kontrollime seda palun, FEM seitse Die Abstimmung ist hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend seitse vastu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Fem üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud Empl seitse poolt, ma pean kontrollima, M pluss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Kuld neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. M kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Empl üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld seitseteist. kontrollime palun seda eelmist. kuld kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kuus vastu, tagasi lükatud. kuld seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud me ei hääleta budget ühte ja kahte veel, läbirääkimiste mandaat, kes annab selle volituse, kes on selle poolt, teeme seda elektrooniliselt, kes on poolt, vastu, erapooletud. hääletamine on lõppenud nelikümmend üks poolt, keegi ei olnud vastu ning erapooletuid oli neli. ehk siis vastu võetud. suurepärane, härra Kukan. see on üsnagi ohtlikult tugev äh, volitus teile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 Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des äh, Berichtes Partnerschaftsinstrument. Nüüd oleme jõudnud siis partnerluse rahastamise vahendi juurde ja hakkame hääletama. härra Maarja Mauro, kas te soovite midagi lisada? aitäh, jah, mul oleks mõningad kommentaare taha vabandust, ei ole kommentaare taha. nii et eh, kompromiss üks on vastu võetud ning eh, nüüd sellega läheme kohe kompromiss kahe juurde, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. sada neliteist poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, eh, sada kaheksateist poolt vastu, erapooletuid sada kaheksateist hääletame. hääletus on läbi. tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, härra Maurol on midagi ütelda selle kohta aitäh, esimees, ma tahan lihtsalt ütelda, et mina hääletan selle suulise muudatusettepaneku vastu. niisiis, sada kakskümmend kolm suuline muudatusettepanek poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. TV üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inte kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. proua Tolten, palun laske, et äh, härra Mauro hääletaks oma muudatusettepaneku poolt. kuhu me nüüd jäimegi? kakskümmend kuus kontrollime seda elektrooniliselt hääletus on läbi. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud härra esimees, tahtnud küll midagi ütelda, kas te võiksite meile ütelda, kui palju äh, hääli saavad rohelised äh, saada, sellepärast et äh, minu arvates kuus nendest peaks saama, seitse hääletasid, ma enne ei tahtnud midagi ütelda, aga kuna nüüd on hääletamisel vahe ühe häälega poolt ja vastu, siis ma tahaksin teada, kui palju õigus, hääleõigust on see rohelistel. nii palun, kas sekretäriaat nüüd kinnitab seda? kõneleja räägib ilma mikrofonita. jah, neil on seitse häält, nii et järgmistel hääletamistel peate te parema tulemuse saama. niisiis, kakskümmend kuus on tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, TV kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli. osade kaupa hääletamine. esimene poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine pool poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud DV neliteist poolt. teine pool, kontrollime siis sada kolmkümmend neli eh, teist poolt elektrooniliselt, palun. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks eh, poolt, kakskümmend kolm vastusega tagasi lükatud ning ma üritan siis veel kord kullisilmaga jälgida, mis toimub. TV14, kas on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Inta seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV15 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget neli üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda sada nelikümmend kaks, hääletamine on läbi. tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaks vastu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 sada viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuutsed neliteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. Inta kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta kakskümmend seitse poolt, ei, vabandust, kolmkümmend viis võeti vastu, seega kolmkümmend kuus hoopis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, va-, tagasi lükatud, vabandust, ikkagi vastu võetud, vabandab esimees. Budget üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud budget kakskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa me peame hääletama, kes on poolt, kolmkümmend kaheksa, vabandust. vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine langeb ära. nelikümmend üks on, kas see on siis järgmine nüüd? nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võt-, võetud. ITRE üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. INTA kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kolm langeb ära, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, budget kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Inta kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt. nelikümmend viis ja Inta kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, budget kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget neli neli ja viis hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Inta kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist on kolmes osas. esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, pool, vastu võetud, kolmas, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime kolmandat osa elektrooniliselt, palun. hääletamine on lõppenud. viis inimest ei ole veel üles ärganud. hääletamine on lõppenud kakskümmend neli vastu, seitse, eh, kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu eh, ning see on vastu võetud muudatus viis, kuus, seitse koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, see on kahes osas, kõigepealt hääletame esimest osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, täpselt samad numbrid, nii et taas äh, on vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inta neli, ei, see langeb ära. TV1, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletamine on lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud. ITRE viis, kes on pool, vastu, erapooletud, vastu võetud. INTA kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Budget seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV3 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV4 osade kaupa hääletamine. esimene osa kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada viis poolt. kas me võiksime võtta äh, siin kõik raportööri muudatusettepanekud koos kuni üheksateistkümnendani? sada viis kuni üheksateist, kes on poolt? vastu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 tagasi lükatud, TV6 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist, kahes osas. esimene osa ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine po-, osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vabandust, ütleb esimees, äh, tagasi lükatud pigem. nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend, sada kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt,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 raportöör, kas me võime need kaks muudatusettepanekut koos hääletada? nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud,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 kontrollime kuuekümne kuuendat elektrooniliselt, palun. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, seitseteist vastu, kuuskümmend kuu-, seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see oli ju sada seitsekümmend seitse, küsib esimees hääletamine lõppenud. see oli nüüd saja seitsmekümne seitsmes, mida me elektrooniliselt hääletasime, viisteist poolt, seitseteist vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta kolmkümmend viis vastu, tagasi lükatud, Inta kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu tagasi lükatud on see minu arvates, kuid kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, seitseteist vastu, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kas me võime raportööri ettepanekud, muudatusettepanekud nüüd koos võtta? sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm ITRE-t va-, koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss äh, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa. kas me võime nüüd kõik raportööri muudatusettepanekud võtta kõik koos? sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vas-, kaheksakümmend kaks pigem, ka poolt, vastu, erapooletud. keegi enam ei hääletagi kaheksakümmend kaks, hääletame uuesti, kes on poolt, vastu? erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, era-, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Inta kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ning kallid kolleegid, sada nelikümmend kuu kaheksa oli miinus ja me, mina ütlesin, et on vastu võetud, kas me saaksime neist uuesti hääletada. see on leheküljel artikkel kolm. lehekülg viis, palun. artikkel kolm lõige viis Ehm, ma, kas me saaksime uuesti hääletada, sellepärast et ma panin kirja miinuse, ehkki enamus hääletas äh, poolt, kes on poolsada, poolt sada nelikümmend kuus, poolt vastu erapooletud, nii et see oli siis vastu võetud, aitäh! nüüd aga nüüd läheme mandaadi juurde, hääletame seda elektrooniliselt, kes on poolt kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? kakskümmend kaks äh, poolt, üheksateist vastu, siis on vastu võetud, üks oli ka erapooletu. aitäh teile ning äh, tahaksin nüüd tervitada Uus-Meremaa parlamendi spiikerit Äh, tervitan äh, teid äh, siin meie koosolekul ning tervitan ka parlamendi liikmeid, järg-, kes on siis järgnevad. tervitan teid siis siin meie hulgas. ilmselt oleme me nõus sellega, et Uus-Meremaaga on meil väga palju ühist ja mitte ainult sellepärast, et tegemist on õigusriigiga ning äh, talunduse puhul on küll mõningaid probleeme, et põllumajandus, põllumajanduse talunduse vallas on küll mõningaid probleeme, kuid sellele vaatamata tervitan teid siin meie hulgas. Doch, doch, Frau Zigan. Meine Damen und Herren, ich komme zum Tagesordnungspunkt 9. Nach unseren Informationen hat äh, das Kollegium der Kommissare am letzten Donnerstag eine Entscheidung getroffen zur Unterschrift. Äh, niisiis meile öeldi, et äh, järgmis-, eelmisel neljapäeval otsustas komisjon alla kirjutada ja sõlmida viisalihtsustusleping Ukrainaga, see on meie päevakorrapunkt number seitse ning mul on väga hea meel tervitada siin härra Dessi Kaani komisjonilt, kes võib meile lühidalt anda ülevaate sellest, äh, mida see äh, projekt täpselt endas sisaldub ning pärast me arutame seda põhjalikumalt. Äh, me saame need tekstid ka kätte, kas täna või siis homme ja selles on, seal on kindlalt see öeldud, mis ja kuidas see hakkab toimuma ning palun, proua suur tänu, härra esimees, lugupeetud parlamendi liikmed, minul on väga hea meel selle võimaluse eest paar sõna rääkida viimaste arengute kohta komisjonis. tahaksin teavitada teid sellest, et komisjon võttis allakirjutamiseks ja sõlmimiseks vastu ettepanekud nimelt eesmärgiga muuta praegust Euroopa Liidu viisalihtsustuslepingut Ukrainaga, mis võeti vastu eelmise aasta juulis. mina olen teadlik ja kõik teised on samuti sellest teadlikud, et mõningatele teie hulgast teeb see pisut muret ning samuti teeb teile muret see, et kas praeguses poliitilises olukorras on see sõlmitav leping just kõige õigem ning samuti teie muret õigusriigi põhimõtete ja demokraatia põhimõtetest kinnipidamise kohta Ukrainas. samas aga lubage mul nimetada, et meie komisjonis oleme jätkuvalt veendunud, et see leping tuleb sõlmida, ta on mõeldud selleks, et me saadaksime nii-öelda toetussignaali Ukraina rahvale. just täpselt selles praeguses poliitilises olukorras. tegelikult see leping aitab tugevdada inimestevahelisi kontakte ja lihtsustab praegu kasutatavaid menetlusi, näiteks me anname täiendavatele viisataotlejatele mõningaid privileege, näiteks kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatele, samuti noortele, kes osalevad noorteorganisatsioonide üritustel ja nii edasi. ja samuti näiteks veel ajakirjanikele, aga need on ainult mõned näited sellest, missuguseid muudatusi lepingutesse tehakse. institutsionaalsest seisukohast sai komisjon mandaadi seda lepingut läbi rääkida ning me lõpetasime läbirääkimised ning esitame selle muudatu-, muudat-, muudetud lepingu projekti nõukogule ja parlamendile aruteludeks ja oma seisukoha võtmiseks. ning oma viimases lauses tahaksin ma pöörduda teie poole palvega, et te toetaksite viisa lihtsustamise lepingut ning ma loodan, et auväärt Euroopa Parlamendi liikmed saavad nõustuda sellega ja anda oma positiivse seisukoha nii ruttu kui võimalik. samuti oleme valmis vastama kõikidele teie küsimustele. suur tänu, härra esimees. Uh, suur tänu. minu spontaanne vastus oleks see, et ma saan küll aru ja kujutan ette, missuguse signaali me sellele, sellega kodanikuühiskonnale saadame, aga ma võin teile kinnitada, et režiim igal juhul müüb seda enne valimisi kodus hoopis teisiti. Nad ütlevad, et näete isegi, meie oleme suutnud inimestele paremad viisa saamise tingimused läbi rääkida ja nad panevad selle nagu oma poliitika arvele. loomulikult oleme selle poolt, et viisade saamine oleks ukrainlastele lihtsam, aga alati on küsimus ajastuses ja praegusel hetkel, kui on varsti tulemas valimused, valimised, mille osas me ei saa kindlad olla, et nad ole-, on vabad ja demokraatlikud valimised, siis praegu enne valimisi müüdaks seda täpselt niimoodi, et seda müüdaks demokraatliku opositsiooni vastu, nad ütleksid, et näete, kui hästi me oleme Euroopa Liidult midagi kätte saanud ning seetõttu olen ma äärmiselt kõhkleval seisukohal, kas praegu just seda teha. pärast valimisi, nii nagu ma juba varem, varem ütlesin, ma ei ole mitte mingil juhul selle vastu ja ma isegi võib-olla laiendaksin neid lihtsustavaid tingimusi kogu Ukraina rahvale, aga praegusel hetkel minu arust ei ole kõige õigem aeg. Uh, ma arvan, et me oleme siin väga põhimõttelise küsimuse juures ning Euroopa Parlamendina peaksime me olema ikka väga järjepidevad, kui me räägime oma suhetest Ukrainaga ja seda igal tasandil. ma tahaksin viidata osaliselt äh, sellele küs-, samale küsimusele, samuti sellele, mida ütles auväärt härra Kaller mõni hetk tagasi. esiteks oleme me siin silmitsi väga suurte probleemidega, et üldse oma seisukohta väljendada. näiteks me ju teame, kui palju on demokraatlik, demokraatia probleeme Ukrainas, me oleme neid käsitlenud väga paljudes oma resolutsioonides. nüüd teine asi on see, et Ukraina praegune valitsus või siis režiim, nagu härra Kaaler teda nimetas, sai just karistatud sellega, et assotsiatsiooni menetlus külmutati ning samuti vabakaubandusleping, leping, mis oli peaaegu allakirjutamise äärel, jäi lõpuks alla kirjutamata. nii et ma arvan, et kui me seda piitsa ja prääniku poliitikat ka kasutame, siis esiteks me ei tohiks neid äh, piitsasid ka mitte liiga palju kasutusele võtta, sellepärast et need piitsad nüpeldavad ju kogu rahvastikku. ja kui see piitsutamine on tegelikult just suurema ja olulisema ühiskonna osa vastu äh, intelligentsid, int-, intellektuaalide vastu, siis minu arvates kui me praegu selle viisa lihtsustamisega tegeleme ja selle viisalihtsustuse anname, mis tegelikult nagu meie seisukohast lähtudes ei ole seotud nende valimistega. ma üritan minna samas suunas, kus teie läksite, härra Kaaler, nii et minu arvates on asi niimoodi, et et ei ole mitte mingisugust põhjust viisa lihtsustamist edasi lükata. ma lugesin küll ka auväärt härra Brocki kirja, kes saatis selle komisjonile ja üritas viisa lihtsustamist edasi lükata. ma pean ütlema, et ma ei mõista neid põhjuseid, miks. nii et küsimus on tegelikult väga selge, kas me järgime Ukraina valitsuse propagandat, kes ütleb, et Ukraina rahvast ka karistatakse Euroopa Liidu poolt ja nad võivad sinna mis iganes põhjuseid selleks tuua. või siis üritame me ikkagi läheneda natukene läbimõeldumalt ja juhtida tähelepanu sellele, et mingisugust karistamist, inimeste karistamist ei ole hästi. valitsust on jah karistatud ja ka ukrainlased on seeläbi kannatanud, aga põhimõtteliselt me ikkagi toetaksime viisa lihtsustamisega jätkamist, aitäh. aitäh, härra president. minu arvates on tegemist põhimõttelise poliitilise küsimusega ja mitte üksikasjaliku aruteluga selle kohta, mis Ukrainas toimub. mina ütleksin, et Ukraina kui riik ei ole tegelikult viisade saamise lihtsustamist ära teeninud, aga Ukraina rahvas küll on ja siin on väga oluline põhimõtteline erinevus. siiamaani ei ole Ukraina juhitud demokraatlikult, meie oleme siin ühest küljest avatud ühiskondadele viisavabadust andma ja härra Kaaleril on, Kaaleril on tegelikult õigus, kuna valimised on tulemas, siis ilmsesti kasu, ilmselt kasutatakse seda valesti ära, aga samas ma ei tee endale mingisuguseid illusioone, sellepärast et need valimised ei ole vabad nii ehk naa, nad ei saa vabad olla, kui opositsioonijuhid on vanglas ja seal nad on ja välja nad ei saa. nii et minu arust meie peaksime omalt poolt üritama tegelikult astuda selle sammu ja näidata Ukraina rahvale, et me oleme ikkagi nende poolt, mitte võimude poolt. väga paljudes dokumentides viimastel aastatel oleme me ikka ja jälle öelnud, et viisa, viisade lihtsustamine naabrus poliitika valdkonda kuuluvate riikidega ei tohiks mitte mingil juhtul, juhul juhtuda hiljem, kui see juhtub Venemaaga. ja Venemaaga on viisa lihtsustamise menetlus suhteliselt kaugele arenenud juba ning seetõttu me üri-, peaksime üretama, üritama samu, samu meetmeid rakendada, mida me teeme teistes riikides. kusjuures Ukrainas on olukord tegelikult parem kui näiteks Venemaal või Valgevenes, hoolimata sellest, et Ukraina töö, töö sellega, et jõuda lõpuks demokraatiani, on veel väga suur töö, mida nad peavad tegema, hoolimata sellest, et neil oli oranž revolutsioon, aga meie peaksime igal juhul neid toetama nii, nagu me saame ja pannes nüüd kõik need argumendid kõrvuti, siis ikkagi me peaksime selle leppe alla kirjutama, et anda sõnum Ukraina rahvale, et me toetame neid, aga mitte võimusid. aitäh, komisjon on teinud tegelikult oma töö ära ja ta on teinud seda hästi. me oleme nõus selle dokumendi sisuga ja oleme ka nõus sellega, et selle saavutamiseks on tehtud kõvasti tööd ning nüüd järgub järgneb ju ratifitseerimismenetlus ja selle aja jooksul me võib-olla suudame natukene ka Ukraina võimudele survet avaldada. ühest küljest muidugi nad kasutavad seda igal juhul oma kasuks ja valedel eesmärkidel ära, aga teisalt, kui me ei anna praegu viisavabastust, siis Ukraina ühiskond mõistab seda valesti ja me valmistame Ukraina ühiskonnale pettumuse. ning minu arvates praegusel hetkel peame me mõtlema eelkõige Ukraina ühiskonnale, kuna me oleme Ukraina võimude osas niivõrd kriitilised ning seega peaksime rohkem pöörama tähelepanu ikkagi Ukraina ühiskonna tunnetele ja seisukohtadele, mitte sellele vale tõlgendusele, mis Ukraina valitsus võib anda sellele viisa lihtsustamisele. ma ei väida, et härra Kaaleril ei ole õigus, on küll, aga me peame eelkõige ikkagi Ukraina ühiskonnale edastama tugeva sõnumi, et lepe on olemas, et neil on võimalus meiega lihtsamalt kontakti saada ja samuti Euroopa Liidus ringi reisida ning samuti peame me pidama asjakohast dialoogi Ukraina valitsusega. igal juhul on tegu ju suveräänse riigiga, Ukraina ei ole Euroopa Liidu liige ning seetõttu me peame nende võimudega dialoogi pidama ja minu arvates asjaolu, et me assotsiatsioonilepingu teataval määral edasilükkamine juba on mingisugune karistus, nagu öeldud, ja me ei tohiks ühe asja eest mitu korda karistada, aitäh. Herzlichen Dank. Äh, gestatten Sie mir auch noch eine persönliche, äh, äh, Herr Präsident. suur tänu. kui ma võiksin paar lauset ainult öelda veel, võib-olla meil ei olegi erilist lootust, et midagi pärast valimisi Ukrainas muutub. kui nüüd mõelda üldist suunda, kus poole Ukraina hetkel liigub ja see olukord teeb meile üsna suurt muret ning kui asi on nii, siis on meie jaoks kõige olulisem säilitada kontakt Ukraina avaliku arvamuse ja Ukraina kodanikega. ning ma tahaksin rõhutada seda, et härra Kaaleril oli küll üsna õigus, aga samas me võime ikkagi kaotada, väga raske on seletada ju Ukraina kodanikele, et kahjuks me ei lepi kokku selles küsimuses, viisa hõlbustamist ja viisavabastust ei tule. nii et praeguses olukorras ei ole meil tegelikult mingisugust valitsust va, mingit valikut, me peame minema edasi selles suunas, nagu komisjon on otsustanud ja soovin ka tänada komisjoni selle sammu suurepärase ettevalmistamise eest, suur well, tänu, esimees. ma tahaksin lihtsalt äh, oma arvamust avaldada, mulle tundub, et liialdus on rääkida äh, režiimist äh, ning öelda, et meedia on täielikult kontrolli all. Neil on äh, ajakirjandusvabadus, mis ei ole küll täiuslik, kuid äh, võrreldav teatavate liikmesriikidega, mis puudutab valimisi. kui öelda, et me peaksime ootama ära need valimised, kuid millised on meie ootused tulemustele? ükskõik mille, kes võimul on, kas me peaksime siis sellelt sõltuvalt jällegi edasi lükkama oma tegevusi või siis midagi enne otsustama. vaatame neid asju eraldi. me oleme juba teinud väga palju, um, survet avaldades, me ei ole alla kirjutanud assotsieerimislepingut, me peaksime midagi Ukraina inimeste heaks ära tegema, ma arvan, et neil on võimalusi neile teada anda, nii nagu mitmed kolleegid ütlesid, et see on Ukraina kodanikele ja ma peaksin meeles tuletama, et näiteks Valgevenes mida mõned teist võrdlevad Ukrainaga, nende puhul ütleme me konkreetselt välja, et me jätkame suhteid kodanikuühiskonnaga ning äh, avame ennast kodanike suhtes ja ma arvan, et me võiksime ka Ukrainaga sedasama teha, suur tänu. suur tänu, esimees ma usun, et need põhjendused, mida me oleme kuulnud, on ratsionaalsed. ja me peaksime arvestama kõikide võimalike signaalidega, mida me välja saadame nende suhtes, keda halvasti koheldakse. kuid samas, mis puudutab poliitikavaldkonda, siis kõike on võimalik äh, oma huvides ära kasutada ja keegi võib ju väita, et Euroopa Parlament toetab äh, sellise barjääri loomist äh, Poola idapiiril ja Euroopa Liidu idapiiril. see aga kahjustaks Ukraina opositsiooni veelgi enam. minu arvates viisad on põhimõtteliselt valed, viisad loovad alati barjääre me saame olla oma poliitikas väga kindlameelsed arvestades seda seminari, mis meil plaanis on, kuid samas peaksime olema ettevaatlikud, mis puudutavad viisapoliitikat. ning teine oluline nüanss, ma ei tea ühtegi äh, kogukonda Ukrainas, kas opositsioonis või vabaühenduste hulgas või ka mingit kirikut, ma ei tea ühtegi sellist organisatsiooni, kes toetaks viisasid. kui me soovime olla viisade vastu, siis me peaksime äh, meil peaks olema Ukrainast kellegi toetus selles lähenemises praegusel hetkel ei toeta Ukrainas keegi praegust viisarežiimi. viimasel Euroopa Liidu kohtumisel äh, Ukraina komisjoniga äh, ütlesime selgelt, et me ei tohiks kuidagi seostada viisaküsimust äh, poliitilise olukorraga. me peame seda arvestama. vastasel korral leiavad meie Ukraina partnerid, et me suhtume nendesse üleolevalt mina sooviksin samuti öelda paar sõna ja see, mis puudutab viisarežiimi liberaliseerimist, tahaksin välja tuua ühe ajaloolise paralleeli. mitmed meist tulevad riikidest, kus kakskümmend aastat või enam tagasi olime me raudse eesriide taga ja me mäletame väga hästi, kui kasulik, kui hea oli see, kui opositsioon või dissidendid, inimõiguste aktivistid, noored said olla kontaktis oma vastaspooltega läänes ja ma arvan, et seda soovivad ka noored ukrainlased. mina olin kaks nädalat tagasi Kiievis, olin seal ühel rokk-kontserdil Kiievi kesklinnas pool miljonit valdavalt noort ukrainlast äh, oli seal, Elton John esines, ning äh, ma rääkisin inimestega, nad olid nii õnnelikud, vähemalt paar päeva said nad osa sellest, mida nemad nimetavad ja mida meie nimetame lääneks. mina tahaksin avaldada toetust oma kolleegidele ja sooviksin äh, viisarežiimi äh, lõpetamist Ukrainaga nii kiiresti kui võimalik sellega aitaksime me noori, me aitaksime neid, kes on meie suhtes avatud mõtlemisega. ja sellel ei oleks mingisugust mõju poliitilisele olukorrale. ma olen nõus kolleegidega, ma tahaksin lihtsalt mõned selgitused teha seda selleks, et äh, neid, seda lähenemist ei oleks võimalik väärasti ära kasutada enne valimisi, mis toimuvad selle aasta oktoobris, suur tänu! aitäh! mina teeksin ka paari isiklikku märkust. härra Sivitš, ma ei kirjutanud kirja, ma tegin avalduse et Euroopa Liit ei ürita karistada Ukraina inimesi, neid karistab nende oma äh, valitsus, kes ei, äh, ei pea kinni õigusriigi põhimõtetest, äh, arvestades inimõiguste kohtu tulemusi, ehk siis me liigume siinkohal õiges suunas me võime rääkida õigusriigist, demokraatiast ja vabadest valimistest, positsiooni allasurumisest, kuid me ei tohiks tavakodanikke äh, sellega seoses karistada. viisa lihtsustamine on see, millest me räägime teatud valdkondades ja me peame tähelepanelikult vaatama, kes sellest äh, kasu saavad kas oligarhid, kelle liikumine lihtsustab või diplomaadid või üliõpilased, kes saaksid paremini ringi liikuda või siis tavakodanikud, et nende reisimine oleks lihtsam, sellega oleme me ju kõik nõus. meil on vaja seda lihtsustada nii kiiresti kui võimalik. ma tean, kuidas kui tähtis see on oma riigist, kui tähtis on äh, võimalus äh, reisida, kohtuda vabalt inimestega ning kogeda erinevaid kogemusi. see on äh, alati väga oluline. võimalus vabale reisimisele tavakodanike suhtes on kõige olulisem, eriti arvestades neid tingimusi, peame me seda toetama kui komisjon meile selle dokumendi edastab, siis me peame tähelepanelikult vaatama, kes sellest kokkuleppest kasu saaks, kas on võimalik seda eristada, aga igal juhul see on midagi, mida me peame vaatama siis, kui meil see dokument on. poliitilistel põhjustel peame me seda korrektselt tegema ja et tuginedes konkreetsetele detailidele. selle päevakorrapunktiga oleme nüüd lõpetanud ja lähme üldeelarve juurde. Yes. <laughs> ich muss. Ja, ja. Okay. So let's uh, start with the next. Lähme siis edasi järgmise päevakorrapunktiga. Euroopa Liidu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod. ja mina tahaksin kohe anda sõna proua Jäätenmägile. ja palun teha nii lühidalt kui võimalik, sest me oleme ajakavast maha jäänud. arvoisa puhemees. lugupeetud esimees kasutan soome keelt ja teen oma ettekande lühidalt. kõigepealt pean äh, nentima, et kui liikmesriigid peavad oma eelarveid kärpima, siis äh, sama kohustus lasub ka Euroopa Liidul. kuid nõukogu eelarvekomisjon on teinud kümne protsendi äh, kärped välisteenistuse rahadele see on üks äh, miljard. see on liiga suur kärbe. ning see ettepanek tugineb valdavalt sellele, et ühtekuuluvusvahendeid suurendatakse seitsme protsendi võrra. mõned liikmesriigid on nõudnud ühtekuuluvusrahade suurendamist, sellega on nõustutud ning seega on välisküsimuste eelarve kannatanud selliste kärbete all. parlamendil oleks kasulik panna paika prioriteedid, kõik, mis puudutavad välisküsimusi, ei saa olla esmaprioriteedid. kui me iga asja kohta ütleme, et see on kõige suurem prioriteet, siis ei ole meile ju mitte miski oluline ka meie peame suutma oma prioriteedid paika panna. ja seepärast esitan ma siin küsimuse, tahaksin küsida seda komisjonilt ja nõukogult ja tahaksin teile öelda, et sügisel, enne kui me selle üle otsustame, siis peaksime me korraldama kuulamise, kus oleks võimalik väga konkreetselt rääkida sellest, mida need kärped puudutavad selleks, et me teaksime täpselt, mida see praktikas tähendab. Euroopa Liidu välisteenistuse eelarves on ette nähtud null protsendi ning välisküsimuste valdkonnas on kuueprotsendine kasv ette nähtud. nii suurt äh, tõusu ma eriti ei usu, seepärast ma leian, et me peaksime väga täpselt vaatama, kuidas me oma rahuasjad plaanime. kaks põhimõtet, kõigepealt me peame olema väga paindlikud ja me peame tõesti need prioriteedid paika panema ja teiseks peaksime paika panema need äh, nii-öelda prioriteedid geograafiliselt, ehk siis äh, lähinaabrite ka seonduvad ja siis äh, nende suhtes, kes asuvad meist kaugemal. ja võib-olla siis selles valdkonnas äh, just teha mingisuguseid täpsustusi. kui tohib, siis äh, teeksin, esitaksin teile mõned küsimused. mida see siis tegelikult tähendab? juhul, kui need kärped heaks kiidetakse mis on äh, välisküsimustega seonduvad tagajärjed, konkreetseid, äh, me ei räägi siin vaid äh, üksikutest kärbetest, vaid konkreetsetest näidetest, mida see koha peal mingil juhul endaga kaasa toob. teiseks küsiksin ma seda, et kui välisteenistus teeb ettepaneku, et personali valdkonnas AD kolmeteistkümnest minna üle AD neljateistkümnele, see on kolmsada tuhat eurot. ma küsiksin, kas neid rahu ei võiks kasutada sihipärasemalt, sest äh, need palgad ja ka muud äh, privileegid äh, selles teenistuses ei ole kuidagi väikesed või ega ka asjakohased, vaid pigem on need vastupidised. ehk siis ähm, me peaksime vaatama konkreetseid määratlusi, mida see tähendab ning samuti ka seda, millised on komisjoni ja nõukogu prioriteedid. kõik küsimused ei saa olla prioriteedid, vaid me peame tõesti paika panema, mis on need äh, prioriteedid. kui me neid äh, vastuseid piisavalt ei saa, siis enne kui me otsustame, oleks äh, meil äh, minu arvates vaja tõesti korraldada see kuulamine, kus oleks võimalik konkreetselt need kärp, kärbete mõjud välja tuua. veel üks teema, mis puudutab ka meid, kui me otsustame loomulikult ka välisteenistuse küsimus, kui on teatud äh, kohustused, siis peaks äh, ka see kohustustega seoses vaatama, millised on need äh, eelarvega seonduvad kärbete mõjud. ja väga täpselt peaksime me selle välja tooma, mina kärbiksin pigem äh, äh, mitte maksete kohustusi, aga kulukohustusi uh, suur tänu, proua Jäätemägi. nüüd annaksin sõna variraportööride. Mihhail Kaller, palun. kaks minutit, palun. suur tänu äh, nende ettepanekute eest proua Jäätemägi, aitäh selle eest, et olete oma arvamuse koostanud. ning paika pannud need äh, põhiprobleemid, mis meie ees seisab. eriti, mis puudutab äh, väliskaubandust, siis siin on äh, teatavaid sünergiaid, mis tuginevad sellest, et me ei saa me peame oma vahendid kokku koguma, arvestama seda, mis toimub äh, Euroopa tasandil ja looma sünergia, mis võimaldaks äh, liikmesriikide tasandil kärpeid teha. minu arvates peaks see olema lähenemine. me peaksime kasutama neid äh, struktuuride sünergiaid, mis meil paigas on, selleks et tagada, et me tõhusalt saaksime poliitikat rakendada, kui me oleme need probleemid tuvastanud. iga aasta või pidevalt oleme näinud neid samu probleeme, eriti äh, heidutavad mind äh, need äh, rubriigi neli kärped saja seitsmekümne miljoni võrra ja samuti, mis puudutab makseid komisjoni äh, ettepanekus, mina neid kärpeid ei toetaks ja kui täpselt välja tuua neid kulukohustusi, mis on kakskümmend protsenti maksetest suuremad ja viiskümmend protsenti vähem ettepanekust, siis mina näen siin tõesti, et et järgmisel aastal äh, on, on juba see lähtepunkt vale. mis puudutab äh, naabruskonna vahendeid, siis me oleme ka neid kärpinud äh, üsnagi oluliselt ning mis puudutab Palestiina piirkonda, kakssada miljonit kulukohustusi vastavalt komisjoni ettepanekule, kuid me teame, et võrreldades kuludega äh, siis on tegemist enam kui kolmesaja miljoniga, ehk siis see ei ole õige. IPA puhul on äh, maksetes kärpeid kakskümmend viis protsenti vähendatud maksetes võrreldes komisjoni ettepanekuga ning kandidaatide puhul viis protsenti eh, kulukohustuses ja viisteist miljonit maksete puhul, stabiilsusvahendi puhul ma ei tea, kas oleks hea, et eh, kulukohustuste ja maksete vahel on selline erisus, see on väga paindlik vahend, mida me kasutame. seepärast ei ole ma selle üle eriti õnnelik ja ma arvan, et sellega ma praeguseks hetkeks piirdungi. suur tänu, esimees meie fraktsioonis oleme põhimõtteliselt kokku leppinud äh, selles, et äh, me toetame härra Kallari lähenemist, me leiame, et Euroopa Liidu eelarve on poliitiline vahend selleks, et äh, konkreetseid eesmärke saavutada ja me peaksime Euroopa Parlamendis selles kokku lippuma, leppima kõikides institutsioonides, et põhieesmärk on Euroopa Liidu rolli maailmareenil olulisemaks muuta ja me peame samuti ka suutma tagada rahu ja stabiilsust inimõigusi, inimõiguste kaitset, rahvusvaheline kaubandus ja kõik see. me leiame, et see peaks olema vahend, see ei tohiks olla mingisugune koorem, mida peab lammutama mitmed fraktsioonid siin kahjuks ka raportöör, eelarveraportöör on sellise fraktsiooni liige ja seepärast on ju tegemist väga olulise eelarvega, mis paneb paika tulevaste aastate lähenemise, kuid mitmed fraktsioonid sooviksid tõesti näha, et see eelarve ei lähtuks sellisest lähtekohast ja seega ei oleks Euroopa Liidul võimalik täita seda rolli, mida vaja on. komisjon räägib eelarve suurendamisest kaks tuhat kaksteist aastaga võrreldes viis protsenti, me leiame, et see on positiivne. kuid me peame mõtlema, missuguseid äh, mis poliitikatest me lähtume, me peame need rubriigid järjest äh, läbi vaatama, kus need kärped on, kuid üldiselt on lähenemine positiivne, mis puudutab seda viieprotsendilist tõusu. nõukogu üritab sada kuuskümmend üks miljonit eurot kärpida ning suur osa tuleb naabruskonnapoliitikast Vahemere riikide arvelt ja me leiame, et see on väga tõsine. kaheksa miljonit eurot kärbitakse arengukoostööst, kolmkümmend kaheksa miljonit keskkonnaküsimustest ja loodusvarade puhul, ka energiavarade puhul, sooline võrdõiguslikkus kaks miljonit eurot kärbet ja me leiame, et sellest on kahju, sest see tähendab seda, et Euroopa Liidul ei ole vajalikke vahendeid selleks, et oma poliitikaid ellu viia, mis on väga tõsised, need ei ole mingisugused detailid, vaid poliitikavaldkonnad, mis me oleme paika pannud selleks, et oma rolli täita me ei saa või me ei ole nõus selle mõttega, mis nõukogu poolt on tehtud ja me peame vaatama, mis sünnib, sest see dokument viiendast juulist ei ole hetkel veel üldsegi ametlik ning äh, me räägime siin viiekümne, viiesaja kuuekümne kolmest miljonist, miljonist eurost, me peame vaatama, kas meil on piisavalt vahendeid selleks, et neid poliitikaid ellu viia, kui vaadata, mis eelmisel aastal sündis, konsensuse saavutasime me siin komisjonis, me suutsime raha määrata nendele valdkondadele, mis olid prioriteedid ja saime ka piisavaid vahendeid ja me soovime jätkata nii, see on meie sotsialistide eesmärk ja me tahame tõesti paika panna need prioriteedid, mis on meile kõige olulisemad. me teame, et kolmsada miljonit eurot on vaja selleks, et äh, ellu jääda, siin on aga ainult kakssada neile meele määratud ja me tahame näha, mis äh, ka teistes piirkondades ette on nähtud, kuid praegusel hetkel on väga oluline kaitsta seda põhimõtet, et eelarve ei ole, ei tohiks olla pingete põhjuseks fraktsioonide vahel, me peame üheskoos tööd tegema selleks, et oma prioriteedid paika panna ja me ei tohiks äh, populismi küüsi langeda, kui me eelarvet ja tulevasi poliitikaid arutame. suur tänu, kuue nimel äh, proua Loosing, palun. aitäh, äh, fraktsiooni nimel sooviksin tänada raportööri. me usume, et äh, see on väga asjalik arvamus ja välispoliitika komisjon, välispoliitika prioriteedid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaks on väga head. me leiame, et oluline on see, et meil ole-, suudaksime püsiva rahu tagada Lähis-Idas ning äh, toetama äh, lahenduse leidmist Palestiina-Iisraeli konflikti puhul. ning äh, suurendada riikide sõltumatust Euroopa Liidu toetusest kuue ja fraktsiooni jaoks on väga oluline, nii nagu raportöör ka ütleb, et meil on vaja parlamendi rolli lisaks komisjoni ettepanekus tehtud ettepanekutele ma ootan huviga ka komisjoni vastust selle kohta. mina toetaksin raportööri esitatud küsimusi, mis puudutavad sünergiat ja võimalikke kärpeid. härra Kaller viitas välisteenistuse teemale, me oleme väga skeptilised ja ootame ära, mil, mis raha seal on võimalik säästa, samas aga oleme skeptilised juhul, kui see on võimalik, siis äh, vaadata, et meie tegevus ei läheks demokraatia põhimõtetega vastuollu. välisteenistuse puhul on see oht olemas, see on väga riskantne. härra Pusher, palun. suur tänu, esimees, kui ma võin alustada sellest teisest küsimusest, mida raportöör esitas. välisteenistus soovib äh, mitmeid uusi töökohti luua või me räägime sellest AD kolmteist, AD neliteist tasemest, ehk siis edutatakse inimesi igal aastal ja me oleme arvestanud, et iga taseme puhul need edutamised äh, vastavalt nendele kvootidele peaksid olema võrreldavad äh, vabade kohtadega, mis puudutab AD neliteist, siis siin on puudujääk, meil on vaja edutada AD kolmteist ametnikke selleks, et nende kriteeriumidega, kriteeriumidele vastata. meil on palju ametnikke, kes on AD kaksteist, kolmteist tasemel ja seda seepärast, et äh, palkamisel, arvestades inimeste äh, vanust, äh, ei palgatud isikuid otseselt liikmesriikidelt, vaid komisjoni ridadest. AD kolmteist taseme ametnikud ei ole need, kes tõenäoliselt protesteeriks, kui edutamist ei toimuks kuid põhimõte on selles, kui inimesi AD kolmteist tasemelt neljateistkümnele üle viia, siis on meil vähem ametnikke, eh, kes täidaksid AD kolmteist taseme kohti. seega oleks meil võimalik edutada AD kaksteist ametnikke selle asemel. kuid see omakorda mõjutab seda, mis vabade töökohtadega madalamates tasemetes sünnib loomulikult tahaksime me kõiki reegleid ära kasutada ja seda statuuti, et me äh, käituksime vastavalt teistele institutsioonidele, sest ka nemad palkavad inimesi, otsivad ametnikke ja me tahame nendega sammu pidada. seepärast äh, soovimegi nii palju ametikohti. me räägime vähem kui kahesajast tuhandest eurost nende põhipalgaks põhieelarvest, mis on viissada miljonit e-, eurot, ehk siis see summa ei kõiguta kuidagi seda olukorda. E, tulles esimese küsimuse juurde, mida me teeme või mida me plaanime teha, kui nõukogu seisukoht null koma kahe protsendi puhul kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks kasutusele võetakse, me hoiame silma peal, eelarvekomisjon peab oma otsuse tegema, siiamaani ei ole midagi toimunud, kuid ilmselgelt oleks meile väga keeruline ning eelarve asutus juba plaanis kärpeid äh, laias laastus kolme protsendi võrra kärpes, kahe, nii nagu kahe tuhande kolmeteistkümne, kaheteistkümnenda aasta eelarves kahe tuhande ühe koma kolme protsendilist kärbet komisjoni ettepanek oli äh, kärpida kümme protsenti kaks tuhat kaksteist ja külmutada kaks tuhat kolmteist. meie jaoks on sellega väga keeruline toime tulla. esimene meede, millega me peame arvestada, on äh, kahekümne uue töökoha täitmata jätmine delegatsioonides ning äh, ning ka delegatsioonide peakorterites, mis oli plaanitud kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, kuid kaks tuhat kolmteist, kui me peame maksma pikema aja jooksul kui kolme kuu jooksul, siis tähendab seda, et me saame oma eelarvet turgutada ühe protsendi võrra ja me säästaksime seal. kuid mõju on selline, et delegatsioonidel ei oleks seda neljakümmend, neljateistkümne AD tasandi töökohta, mida me oleme plaaninud, ja see tähendaks seda, et kaks tuhat kolmteist oleks meil raskusi järgmiseks ma arvan, et me ei tohi, ei saa jätkata ka nende julgeolekutöödega, mis meil oli plaanitud delegatsioonide suhtes, eriti Iraagis. meil on seal meeskonnad, kes teevad koostööd liikmesriikide sõjavägedega, nende eesmärgiks oli Iraagist lahkuda ja seejärel on vaja täielikult delegatsioonide Äh, turvalisus tagada, sellest peame nüüd loobuma, see tähendab seda, et julgeolekutööd Afganistanis ja tervishoiutööd teatud delegatsioonide puhul jäävad samuti tegemata. see tähendaks seda, et me oleksime raskustes siis, kui liikmesriikide sõjaväed sealt lahkuvad, sest me ei suuda tagada ühegi äh, delegatsiooni lahkumise turvalisust, kui me seda teeme, siis tekiks mitmeid teisi probleeme, mida ei ole praeguseks hetkeks lahendatud. meil oleks liiga palju ametnikke, rohkem kui me suudame palka maksta, me peame kasutama lepingulisi ettevõtjaid, kuid arvestades neid rahasid, mis meile on määratud, siis seda on vähem kui kaks tuhat kaksteist aastaks arvestades seda, et me räägime peakorteritest, on see kahe kahetsusväärne. delegatsioonidega seoses pidi nõukogu meile an-, määrama sama palju raha kui kaks tuhat kaksteist, see tähendab, et kohalikele ametitele teatud riikides, kus on kulud tõusnud ja palgakulud tõusnud, peaksime me äh, nii-öelda loobuma äh, nendest lepingutest kohalikega peakorterite puhul tahtis nõukogu kakssada miljonit eurot kärpida, see on kakssada miljonit äh, vähem kui see leping, millele me alla kirjutasime seoses äh, välisteenistusega, see oli üsnagi hiljutine leping ja see puudutab ka Kortenbergi hoonet. ehk siis meil oleks väga raske maksta üüri vastavalt ette nähtud kohustustele. teistes valdkondades äh, äh, maksete assigneeringud kaks tuhat kakskümmend, meil on üürilepingute indekseerimine ja me ei suudaks seda vahet äh, kinni maksta, arvestades seda raha, mis meil määratud on, see on sama kui kaks tuhat kaksteist ja ka teisi probleeme, mida me ei suuda lahendada, ma ei hakkaks neid siinkohal ette lugema. üks äh, konkreetne olukord seoses välisteenistusega, me peame suutma toime tulla äh, valuuta kõikumistega, kui euro väärtus väheneb siis äh, ka see mõjutab meid, kui me peame tegema makseid näiteks dollarites, siis on meil probleeme, teistel institutsioonidel seda probleemi ei ole, ehk siis meie kulud äh, kõiguvad. üks näide, kui euro läheb üks neljakümnelt, see oli kahe tuhande kaheteistkümne keskmise ühe kolmekümneni, mis oli selle aasta mai keskmine, siis kaotame me kuuskümmend tuhat eurot aastas kui see läheb üks kahekümne viiele dollarile, nii nagu viimastel aegadel, siis kaotame veel täiendavad viiskümmend tuhat eurot, viiskümmend tuhat e-, dollarit kuus, ehk siis meil on valuuta kõikumisega tõesti väga suuri probleeme. ja seepärast äh, soovime me, et Euroopa Parlament äh, meid toetaks läbirääkimistel selleks, et me saaksime paremad tulemused, kui see nullprotsendiline tõus, sest äh, meil on vaja oma töö jätkamiseks äh, seda kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, sest me kaotame tööjõus ja ka ametnike tasemetes, suur tänu! Uh, aitäh, äh, siin on kindlasti väga palju aspekte, mida me peaksime arvesse võtma ning kõik, me võtame arvesse kõiki teie, teie sõnavõtte siin, kes te siin täna saite, me jääme ajast praegu maha ning me peaksime minema järgmise punkti juurde, kuid enne seda ma tahaksin teha ühe teat-, teate. kuueteistkümnendal juulil pärastlõunal võetakse kaks muudatusettepanekut teatavates eelarveridades sekretäriaat äh, saadab teile laiali vajaliku äh, informatsiooni, siis mida tuleb järgida nende muudatusettepanekute puhul. järgmisena lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ning see toimub äh, kinnise koosolekuna ning me peame siis natukene ettevalmistusi tegema ning jätkame paari minuti pärast